tootjatele põllumajandussektoris mitte ainult äh, turgude toimimise osas, vaid ka regionaalse tasakaalustatuse osas, aitäh! suur aitäh! lõpetame seega selle arutelu ning ka oma tänaõhtuse istungi. järgmine istung homme, kahekümne esimesel aprillil ning arutelu leiab aset kella üheksast üheteistkümneni ning kella kolmest kella viieni pärastlõunal.